Muito boa tarde a todos. tere päevast, daamid ja härrad. sessioon jätkub. tuleme nüüd hääletuse tulemuste juurde. hääletus puudutab esimest muudatusettepanekute paketti resolutsiooni ühisettepaneku kohta EL-i kooskõlastatud tegevus võitluses Covid-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu. tulemused on järgmised. muudatusettepanek kaks, vastu võetud. tulemust on näha ekraanil muudatusettepanek kaks on vastu võetud seega